täiskogu saali. tegemist oli kõigest väikese õppusega. nii et äh, on väga tore, et me saame nüüd jätkata. ja esimene punkt meie päevakorras on äh, Bernhard Rapkai raport, mis puudutab saadiku puutumise kaitset härra Uspaskihi puhul, kes on Euroopa Parlamendi saadik selle arutelu jooksul pole ette nähtud äh, vaba mikrofoni vooru, sel otsus võeti vastu esimeste konverentsil, arutelu on alanud ja esimesena saabki kohe sõna härra Bernhard Rapkai, kes on selle raporti raportöör. suur tänu, härra president lubage mul üks lause eelmise arutelu juurde öelda, mis puudutas härra de magistrisse saadikupuutumatuse äravõtmist, sest ma olen ka selle raporti raportöör. tahtsin teile lihtsalt öelda, et päevakorras ei ole ette nähtud mitte arutelud, vaid ain-, vaid ainult hääletus. tahaksin teile veel öelda, et härra de magistrisse äh, vastu on viis protsessi, meie räägime siin ainult ühest protsessist, mis ei ole vastuoluline ja nelja te-, teise protsessi puhul peab peame veel härra de magistris ära kuulama. üks hetk. Teil on õigus, ütleb härra president ja tasub tõesti ka rahulikult seda selgitada, et mitte ükski fraktsioon ei palunud arutelu pidada saadikupuutumise äravõtmise osas härra Demagistriselt ja nagu härra Terap-, äh, äh, härra Rapkai ütles, toimub ainult hääletus. nüüd äh, härra Uspaskitši puhul ALDE fraktsioon palus arutelu ja sellepärast see arutelu ka täna toimub. härra Demagistrise puhul ei olnud mitte mingit taotlust arutelu pidada ja sellepärast, nagu ma teile ütlesin, daamid ja härrad, härra Demagistrise juhtumi puhul me ainult hääletame. ja nüüd panen teie kella uuesti käima. jah, suur tänu. vastasin sellepärast, et kolleeg päris seda. nüüd saadikupuutumise kaitsmine härra Uspaskitši puhul et me tegelikult ei räägi üldse mitte sellest, sellepärast et härra Uspaskitšil ei ole saadikupuutumatust. seitsmendal septembril kahe tuhande kümnendal aastal ehk siis üle aasta tagasi Euroopa Parlament võttis härra Uspaskitšilt tema saadikupuutumatuse ära ja seda pole talle keegi tagasi andnud ja nüüd härra Uspaskitš on palunud, et kuna on välja tulnud uued tõsiasjad, siis tuleks tema saadikupuutumatus taastada. tahaksin selgitada, millest me siin räägime. härra Uspaskitšile Leedu äh, ametivõimud äh, heidavad ette, et ta on rikkunud maksuseadust ja seda aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus, siis kui ta oli oma partei esimees. kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kuus ei olnud ta veel Euroopa Parlamendi liige, kuid ta oli Leedu Seimi liige ja kahe tuhande kaheksandal aastal Leedu Seim võttis talt ära saadikupuutumatuse ning äh, siis tuli, valiti ta kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlamenti, siis said otse loomulikult uuesti saadikupuutumatuse ja seepärast peame meie selle küsimusega tegelema. kahel kuulamisel kuulasime me ta ära, tahtsin teile lihtsalt seda öelda, sellepärast et keegi ütles, et tal ei olnud võimalik oma juhtumit selgitada, ei, meil toimus valdkonnakomisjonis kaks kuulamist. härra president, kallid kolleegid, ma ei tea, kas härra Uspaskitš on süüdi või mitte, ma ei tea ka, kas ta on süütu, ta väidab ise, et ta on süütu, aga ma ei tea seda ja see ei ole ka minu ülesanne välja selgitada või otsustada, kas ta on süüdi või süütu. see on äh, Leedu kui meie liikmesriigi äh, justiitsorganite ülesandeks seda otsustada ja meie peame lihtsalt otsustama seda, et äh, kas tema saadiku puutumatus, mis tal otse loomulikult on Euroopa Parlamendi liikmena, tuleb säilitada ja nagu iga tavalise kodaniku puhul äh, peame me temaga käituma kui äh, kõige tavalisema inimesega. me nägime, et see ei ole nii, et meil on kaks võimalust. esiteks, äh, selle menetlusega ei lasta, ei võimaldata tal oma poliitilisi poliitilisi seisukohti ähm, esitleda. maksuseaduste rikkumine ei ole kuidagi seotud sõnavabadusega teiseks, selle menetluse kaudu tema poliitilisse poliitilist tegevust võib-olla takistatakse. jah, seda võib küll arvata, kuid pärast seda, kui me ta kaks korda ära kuulasime ja kui me Leedu ametivõimudelt informatsiooni juurde pärisime, saime me teada, et see ei ole nii, nii et meil ei ole võimalik mitte midagi muud teha, kui saadiku puutumatus ära võtta. kolleeg Uspaskitš äh, pöördus Euroopa Kohtu poole, selleks oli tal ka õigus, ta pöördus Euroopa Kohtu poole esimeses astmes ja äh, nõudis selle äh, otsuse tagasivõtmist kuni eh, peamenetluse alguseni. otse loomulikult Euroopa Kohus äh, kuulas ta ära, kuid ei leidnud, et saadikupuutumatuse taotlus peaks minema läbi. ja siis tuli härra Uspaskic ja teatas, et, et on uued tõsiasjad ja Wikileaksi platvormil on esitatud informatsiooni, mis kinnitab tema ütlusi ja et me peaksime tema uuesti ära kuulama ja talle saadikupuutumatuse äh, tagama, siis aga tema võtaks oma kohtu äh, taotluse tagasi, ma palusin, et ta seda ei teeks siis toimus meil uus kuulamine, kus me vaatasime üle need uued äh, asjaolud ja me nägime, et ka nende uute asjaolude puhul võib-olla need äh, on tähtsad menetluse jaoks Leedus, kuid need ei puuduta kuidagi tema saadikupuutumise äravõtmise või kaitsmise otsust. me kuulasime ta põhjalikult ära, meil oli mitu valdkonnakomisjoni koosolekut, kus me mõtlesime pikalt ja laialt, mis räägib poolt ja mis vastu ja me nägime, et meil ei ole mitte mingit muud võimalust. me ei ei otsusta süüdioleku või süütuks oleku üle ja sellepärast meie nägime, et ei, see poliitiline sõnavabaduse tagamine ega poliitiline töö takistamine ei ole siin relevantsed ja sellepärast ei jää meil mitte midagi muud üle, kui lihtsalt öelda, et saadikupuutumatus on ära võetud. me ei võta talt seda ära, sest see on juba ära võetud, me lihtsalt jääme minu raportis selle juurde, et saadikupuutumatuse äravõtmine jääb kehtima suur tänu, härra raportöör ja nüüd poliitil-, eh, vaba, fraktsioonide nimel, Rahvapartei nimel kõigepealt kolleeg Tadeusz Vjevka, palun. suur aitäh, härra president. mul on au olla õigusasjade komisjoni liige, olen olnud seda juba seitse aastat ning eh, seekord me siis ning me oleme selle aja jooksul läbi vaadanud äh, tuhandeid immuunsuse äravõtmise küsimusi. tahaksin meelde tuletada, kolleeg Rapkaik ju seda ütles, aga Euroopa Parlament on Euroopa liikmesriikide parlamentidest erinev. Euroopa Parlamendil on väga selged eeskirjad liikmete saadikupuutumatuse kohta ning nende kohaselt saab saadikupuutumatust ära võtta ainult juhul, kui tegemist on liikme mandaadiga Euroopa Parlamendis. härra Uspaskitši puhul kogu lugupidamise juures ja võttes arvesse tema tööd ka Euroopa Parlamendis, Äh, siin tuleb ütelda, et meil on aset leidnud äh, pikad äh, arutelud ja meie mm, sümpaatia härra Uspaskitši vastu on üheks asjaks, aga seadused on jällegi miski muu. kuna küsimusel ei ole mingit seost Uspaskitši teoga, tööga parlamendis, siis ei ole ka põhjust tema puutumatust äh, ära võtta. härra Rapke rääkis juhtumi taustast ja mina tahaksin omalt poolt lihtsalt meelde tuletada, et äh, üle aasta tagasi Euroopa Parlament võttis ära saadiku puutumatuse härra Uspatskitšilt ja äh, me võiksime selle üle arutleda, kas see oli õige või mitte ja me leiame, et oli õige otsus härra Graham Watson äh, liberaalide nimel. suur aitäh, tegemist on äh, Leedus väga haruldase nähtusega, äh, tegemist on Vene päritolu saadikuga, kes on väga edukas olnud ning teised, kes on tundnud ennast ohustatuna, on tema vastu alustanud kohtuasju, tundub, et tegemist on lausa tagakiusamisega. ning tsiviilasjast on jõutud lausa kriminaalkohtuasjani Äh, kui me esmalt äh, saadikupuutumatuse küsimust arutasime, siis tundus kõik olevat selge ning see võttis ära, aga nüüd on uued asjad äh, esile kerkinud, mitte ainult Wikileaksi öeldud, kus endine peaminister Brazauskas tunnistab, et kolleegi on valed süüdistuste alusel süüdistatud, vaid ka president Adamkus kinnitas seda, mida paljud on juba varem väitnud viis aastat tagasi äh, äh, salateenistused äh, lihtsalt surusid läbi selle asja. komisjonis viis liiget toetasid Uspaskis taotlust ja ainult üheksa vastu. Viktor Uspaskis on poliitilise kampaania ohvriks ning äh, eesmärgiks on tema ja tema partei poliitikast välja tõrjuda. ma kutsun üles kolleege hääletama selle poolt, et tema puutumatus tagastataks. suur aitäh ja järgmiseks kõnelejaks on äh, Voldemar Tomaševski ECR-i nimel, palun. Äh, lugupeetud president, head kolleegid see teema on väga keerukas, aga samas on ka olukord selge. ilmselgelt härra Uspaskits on arvete klaarimise ohver parteide vahel. raportöör äh, praegu selgitas, milline on valitseva koalitsiooni arvamus Leedus aga tegemist on samade isikutega ju, kes äh, üritavad härra Uspaskist lihtsalt poliitikast välja tõrjuda. see muudabki kõik keerukaks ning see on ka põhjuseks, miks hääletus komisjonis läks nii, nagu ta läks. rahvapartei hääletas äh, sel viisil, nagu nad hääletasid, sellepärast et härra Landsbergis on ka selle asjaga seotud, aga ilmselgelt ei peaks taolised äh, reeglid parlamendis peale jääma ning äh, tegemist on ilmselgelt poliitilise asjaga ning minu fraktsioon hääletab äh, härra Uspaskistele puutumatuse tagasiandmise poolt. aitäh ja härra Rapkai variraportöörina, mitte ainult sotsiaaldemokraatide nimel, me oleme selle küsimusega pikalt juba tegelenud ja see, mida ma praegusel hetkel kuulsin, ei ole tegelikult tõestuseks selle poolt, et enamus äh, õiguskomisjonis äh, võib-olla ei ei olnud päris õigesti aru saanud. mina ei hakka siin praegu arutama seda, millist poliitilist rolli ta mängib, see ei ole teie ülesanne, see ei ole meie ülesanne ka. meie lihtsalt otsustasime, kas menetlus tema vastu on läbi viidud korrektselt või mitte. ja me nägime, et jah, härra Tomaševski, see, mida te rääkisite bolševismist, teate, lõpetage ära. lõpetage ära, sellepärast et selline asi heidab rohkem varju sellele küsimusele, kui siin nüüd tõde välja selgitada. siin tõesti rääk-, me ei räägi sellest, kas ta on süüdi või süütu, meil tuleb ära otsustada see, kas tema õigused on tagatud, kas ta saab oma arvamust avaldada või on ta poliitilise tagakiusamise ohvriks langenud. me nägime, et see ei ole nii ja sellepärast meie otsus oli selline, nagu ta oli, sellepärast on see ka raportis niimoodi kirjas ja mina soovitan teile täiskogul nüüd palun hääletage selle poolt. suur tänu! härra Rapkai ja sellega on arutelu selle ühise, selle päevakorrapunkti üle lõppenud ja homme kell kaksteist toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt on meie kõigi jaoks väga tähtis, tegemist on ettevalmistustega Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, mis toimub kaheksandal ja üheksandal detsembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. me arutame seda küsimust, see on väga tähtis, et